nüüd äh, jätkuvad hääletuste selgitused. We still have to adopt the minutes from yesterday's sitting. Äh, me oleme ühtlasi kinnitanud eelmise istuse istungi protokolli, eelmise istu- ning äh, kõik dokumendid on saadaval, kas on äh, vastulauseid? ei ole, siis äh, kõik need protokollid on, protokoll on vastu võetud. We don't have it in English, do we? Somewhere.